istung on alanud. tahaksin tervitada nõukogu ja komisjoni esindajad meie esimese päevakorrapunkti juures, milleks on Ühendkuningriigi lahkumine Euroopa Liidust. annaksin kõigepealt nõukogu nimel sõna minister Tuuperainele, palun austatud parlamendi president, austatud parlamendiliikmed, me oleme taas kord kogunenud siia, et arutada Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust. see on väga kahetsusväärne olukord ning paljud kodanikud ja ettevõtted kannatavad jätkuvalt ebakindluse all, mida Brexit tekitab. juulikuus sai Ühendkuningriik uue valitsuse, uue peaministri, kuid paraku saab üha selgemaks, et see ei ole aidanud olukorda selgi, selgemaks muuta ega ka Ühendkuningriigi läbirääkimispositsiooni. kui me tuleme kõige keerukamate küsimuste juurde, nagu Iirimaa piir, siis Ühendkuningriik ei ole jätkuvalt esitanud ühtegi konkreetset ettepanekut ning Briti parlamendi arvamused on erinevad ning äh, ainult vastuseis leppeta Brexitile on äh, leidnud ähm, üksmeelse tagasilükkamise. kolmekümne esimene oktoober läheneb kiirelt ning ähm, ebakindlus on ainult suurenemas, mitte vähenemas. see keerukas olukord ei tohiks äh, meid aga kõrvale juhtida meie tegelikust eesmärgist ehk korrastatud lahkumine ning lepete Brexiti ärahoidmine. ma usun jätkuvalt, et see on võimalik ning seepärast oleme palunud Ühendkuningriigil esitada konkreetsed ja teostatavad ideed selle kohta, kuidas tulla toime põhilise probleemiga, nimelt takistada füüsilise piiri te-, piiri teket Iiri saarel, samas aga kaitsta ka siseturu ühtsust. viimased arengud Westminsteris äh, ning üleskutsed ähm, läbirääkimiste pikendamiseks teevad väga raskeks ennustused selle kohta, kuidas võiksid asjad edasi arendada. ning tundub, et lepeta lahkumine kolmekümne esimesel oktoobril on üsna tõenäoline tulemus. seda ka seetõttu, et Ühendkuningriigi valitsus kordab ja uuesti, et nad on valmis lepeta lahkuma ja seetõttu, daamid ja härrad, tuleb ähm, tegeleda üha rohkem ettevalmistustega, et olla selleks valmis, seda nii Euroopa Liidu tasandil kui liikmesriikide tasandil, tihedas koostöös komisjoni ja liikmesriikide vahel, et ähm, luua viimased ähm, meetmete paketid ning viia ellu juba vastu võetud. uue institutsionaalse tsükli alguses on meil juba väga tihe päevakord, et seda teha me saame üheskoos sellega hakkama ning mind julgustab seejuures asjaolu, et kaks institutsiooni suutsid eelmiste Brexitiga seotud ettepanekute juures väga kiiresti kokkuleppe leida. eesistujariik on teie toetusel mm, siis andmas veel viimaseid, mm, viimase läike neile meetmetele ning meie tulevase suht-, et äh, üksikasjad sõltuvad suuresti sellest, kas Ühendkuningriik lahkub lepeta või leppega. igal juhul oleme meie valmis kaitsma oma põhilisi prioriteete Ühendkuningriigi ees, kodanikuõiguste kaitse, Ühendkuningriigi finantskohustuste täitmise nõudmine, Euroopa Liidust lahkumisel ning siseturu ühtsuse kaitsmine, võrdsed võimalused ja stabiilsus Iirimaal see ebakindlus ja pinged, mida see tekitab, paneb proovile meie ühtsuse ja meie otsusekindluse ja seetõttu on rohkem kui kunagi varem vaja astuda vastu kiusatusele sõlmida kahepoolseid valdkondlikke leppeid. ja samas me peame ähm, võtma vastu äh, vajalikud äh, hädaabimeetmed. daamid ja härrad Teie resolutsiooni ettepaneku ja nõukogu eesmärkide vahel on äh, suured sarnasused ja see näitab, et meie institutsioonid on ühel nõul, mis puudutab Brexiti küsimust. suur tänu tähelepanu eest, daamid ja härrad, ja ootan meie arutelu. aitäh. suur tänu, lugupeetud minister ja nüüd äh, komisjoni president äh, Jean-Claude Juncker suur tänu, et olete siia tulnud. tere hommikust äh, parlamendi presidendile, daamid ja härrad parlamendisaadikud, äh, tahaksin äh, teid tänada kutse eest, alati on mul hea meel teie ees sõna võtta ning teiega vestelda. viimase viie aasta jooksul on Euroopa Komisjon alati saanud toetuda ka selle kogu toetusele me oleme saavutanud koos väga palju ja see puudutab ka tööd Euroop-, Ühendkuningriigi Euroopa Liidust lahkumise küsimust. Michel Barnier ja mina, me lõunatasime esmaspäeval Briti peaministri Johnsoniga. peaminister ütles meile, et Ühendkuningriik soovib endiselt kokkulepet enne lahkumist, kuid aga kui seda ei saavutata, siis lahkutakse kolmekümne esimesel oktoobril ilma leppeta. see tähendab seda, et ilma leppeta lahkumise risk on reaalne. tundub jah, et fännid avaldavad meelt siin saalis. nii et see võib olla Ühendkuningriigi valik, kuid see ei ole kunagi Euroopa Liidu valik, selline lepete lahkumine ja seetõttu me keskendume sellele, et saavutada siiski kokkulepe, mis on siiski soovitav ja leian, et endiselt on see ka võimalik. nüüd peaks ju plaksutama, ei, siiski tundub, et ei tule aplausi Teid ei üllata ehk ka see, et põhiküsimus on julgeoleku küsimus ehk Iiri backstop või Iiri kaitsemeetme küsimus. mitte kõik ei mäleta neid põhjuseid, miks selles kokku lepiti kahekümne seitsme liikmesriigi ning Ühendkuningriigi vahel. see backstop on praktiline lahendus. probleem, mis tekib Brexitiga Iiri saarele. ja see ei tekiks, kui Ühendkuningriigi äh, valitsus ei oleks otsustanud Euroopa Liidust lahkuda. Backstopi eesmärgiks on vältida füüsilist piiri Iiri saarel, teiseks eesmärgiks on säilitada siseturu terviklikkus ning säilitada Iirimaa koht sellel turul ja kolmandaks on eesmärgiks siiski toetada kogu saart hõlmavat majanduse toimimist ja säilitada ka stabiilsus Iirimaal, mis sai alguse suure reede kokkuleppe sõlmimisega. ma ütlesin peaminister Johnsonile, et mul ei ole mitte mingisugust emotsionaalset sidet või kiindumust Iiri kaitsemeetme suhtes, kuid mul on tugev Äh, seotus nende eesmärkidega, mille nimel äh, seda ollakse valmis kehtestama. kuid muidugi peame me kaaluma erinevaid alternatiive, mis võimaldavad selle eesmärgini jõuda. kuni selliseid ettepanekuid ei ole esitatud, pean ütlema teile, et suuri edusamme ei ole tehtud. kui arvestame ka meeleolusid ja artikleid, mis on ilmunud Briti, Briti meedias, siis tundub, et siiski on ka teatud konstruktiivseid ja positiivseid signaale. me teeme hommikust õhtuni tööd muidugi ka väikeste vahedega magamiseks, selleks, et leida tehnilisel tasandil ja ka poliitilisel tasandil lahendusi. ma ei ole päris kindel, et meid saadab edu, sest meil on väga vähe aega järele jäänud, kuid ma olen kindel, et me peaksime vähemalt püüdma. ma küsisin Briti peaministrilt, et ta täpsustaks, millised on need alternatiivsed lahendused, millele võiks mõelda ja pakkusin välja, et me võiksime need läbirääkimised heas mõttes politiseerida Euroopa Liidu ning Ühendkuningriigi vahel meie poolt esindaks äh, nendel läbirääkimistel Euroopa Liitu Michel Barnier ja Briti peaminister peaks ise need läbirääkimised Briti poole pealt enda kätte võtma. juulis äh, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal kakskümmend seitse liikmesriiki leidsid, et oleks äh, vale keskenduda Euroopa Liidus ainult Brexitile. meie soovime vähemalt kahekümne seitsme liikmesriigi vahel sõlmida veelgi tugevamat liitu ning äh, keskendume sellele, kuidas äh, Euroopa Liidu kodanike elu igapäevaselt paremaks muuta. ma võtsin ka parlamendi ees äh, sõna, rääkisin, millised olid minu ideed tuleviku jaoks, millised olid minu ettepanekud ja seda kõnet tervitasid ka riigipead, kes Bratislavas kogunesid. see tähendab seda, et kakskümmend seitse Euroopa Liidu liikmesriiki on kaks ja pool aastat veetnud, pidades läbirääkimisi Ühendkuningriigiga ja selle aja jooksul on Euroopa Liit näidanud üles suurt ühtsust, solidaarsust, solidaarsust just nende liikmesriikidega, keda see kõige enam puudutab ja selline ühtsus on meie kõige suurem ressurss. ja ühtsuse vaimus tegutseme me ka järgnevatel nädalatel ja loodan, et sellest juhindub see koda ka järgnevatel aastatel. suur tänu! suur tänu president Junckerile. nüüd on mul hea meel anda sõna Brexiti pealäbirääkijale Michel Barnier'le. aitäh, president, aitäh, et võimaldate mul president Junckeri kõrval ja täienduseks sellele, mida ta väga selgelt ütles, tulla tagasi oma lühikeses sõnavõtus kahe aspekti juurde, mis on võtmetähtsusega meie äh, läbirääkimistes Ühendkuningriigiga Iirimaa ja Põhja-Iirimaa küsimus ja ka see, millised võiksid olla meie tulevased, tulevikusuhted. see on samuti tähtis teema, kuidas me üles ehitame partnerlussuhted selle suure sõbraliku sõ-, naaberriigiga, milleks Ühendkuningriik ju siiski jääb. president Juncker ütles, et me ootame pres-, peaminister Johnsonilt äh, seda, et äh, ähm, Iiri kaitsemeetme osas pakutaks välja alternatiive Euroopa Liit ja Ühendkuningriik äh, novembris kaks tuhat kaheksateist, peaaegu aasta tagasi, selle kaitsemeetme backstopi osas kakskümmend kaheksa valitsusjuhti leppisid selles kokku ja nad said ka parlamendi poolt väga tugeva toetuse selleks see on olnud äh, põhimõtteline küsimus meie kõigi jaoks. ja selgitan ka, miks. ta sellepärast, et äh, just äh, Iirimaal tekitab Brexit kõige suuremaid probleeme ja pingeid, kus on kõige suuremad ohud. see on ainus koht, kus Ühendkuningriigil on maapiir Euroopa Liiduga. nii et see, see on väga eriline poliitiline olukord, see on seotud ajalooliste, tihtipeale traagiliste sündmustega, see kõik põhineb Suure Reede kokkuleppel, kus Ühendkuningriik ja Iirimaa äh, on rahu garantideks, rahuhoidjateks. Jean-Claude Juncker ütles, et need küsimused ei ole ideoloogilised, need ei ole seda kunagi olnud, see lahendus on olnud pragmaatiline selle kaitsemeetme backstopi läbi meil on teatud turvatagatised, mis äh, aitavad äh, meil äh, kõiki neid kolme eesmärki saavutada, mida president mainis, me ei taha tulla tagasi füüsilise piiri juurde Iirimaal, me tahame kaitsta Suure Reede kokkulepet, Belfasti kokkulepet kõigis nendes mõõtmetes, mis tal on. me soovime sa-, säilitada enda siseturu terviklikkust ja kolmandaks soovitame säilitada kogu saart hõlmava majanduse põhja ning lõuna vahelise koostöö, mis rajaneb Suure Reede kokkuleppel. see kaardistamine, mida me viisime läbi Briti valitsusega, näitab, kuivõrd lõuna ja põhja vaheline koostöö saarel ähm, on, sõltub ka Euroopa Liidu toetusest ja Euroopa Liidu eelarvest. Ühendkuningriigi valitsus selgitas Luksemburgis veel kord, mis neile ei meeldi selle kaitsemeetme backstopi juures. kuid see, sellest ei piisa selleks, et selgitada seda, miks me peaksime backstopist loobuma, meil on vaja lahendusi, mis oleksid juriidiliselt toimivad sellisel juhul, kui Ühendkuningriik lahkub Euroopa Liidust, selleks et vastata äh, kõigile nendele küsimustele, selleks et ennetada kõiki neid riske, mis Brexitiga kaasnevad. ja just sel, nende eesmärkide nimel me leppisimegi Ühendkuningriigi äh, valitsuse Theresa May äh, juhtimisel nendes küsimustes kokku lugupeetud parlamendiliikmed, iga elusolend, iga äh, toiduaine, mis äh, saabub äh, Iirimaale Ühendkuningriigist, see ei jõua mitte ainult Iiri saarele, sellele majanduse, sinna majandusse, vaid see jõuab ka Taani, Poola või Taani turule. mehaaniliselt, automaatselt. ja me peame täitma oma kontrolli ülesannet selleks, et äh, toiduohutust säilitada, oma kodanikke kaitsta, selleks, et loomataudide levikut vältida, me ei tohiks äh, ära unustada seda, mis on minevikus äh, aset leidnud ja me peame kaitsma Põhja-Iirimaa kodanike huvisid, nii nagu ka kõigi oma kodanike huvisid, nii et see kaitsemeede Backstop annab meile väga selged tagatised ja mulle tundub, et kõigil äh, saare elanikel on vaja selliseid äh, tagatisi rahu ja stabiilsuse jätkumiseks äh, ja muidugi ka tarbijate ohutuse, tooteohutuse ähm, jaoks, samuti ka eelarvete, riikide eelarve kaitseks, sest sealgi sõltub väga palju piirist. muidugi me jääme ootama Briti peaministri ähm, märkusi selles, kas äh, on tegemist siis demokraatliku meetmega või mitte backstopi näol, kuid tegelikult oli tegemist ju kokkuleppega, mille, millele kirjutas alla ka Ühendkuningriik. me oleme juba ette näinud teatud sätteid lahkumisleppes, millised erinevad äh, institutsioonid äh, tegelevad Iiri kaitsemeetme või backstopi käivitamisega, kui see peaks vajalikuks otsustam-, osutuma ühel päeval. ja kordan, et äh, oleme endiselt valmis kuulama kõiki brittide poolseid ettepanekuid ja sellest hetkest, kui see ettepanek saabub, me oleme valmis ööl ja päeval tööd tegema, et äh, see töö ka vilja kannaks. ja veel üks võtme tähend-, tähtsusega küsimus, see on minu poolt viimane märkus, et meil peaksid olema teatud ühtsed väljavaated, ühtsed ambitsioonid tulevikuks ja tuleviku partnerlussuhete jaoks Ühendkuningriigiga pärast Brexiti toimumist. tegemist on poliitilises deklaratsioonis kokkuleppimisega Euroopa Euroopa Liidu ning Ühendkuningriigi vahel, see leidis aset eelmise aasta novembris ning see avab äh, ukse äh, väga laiapõhjalise partnerlussuhte jaoks, see puudutab äh, politsei ja justiitskoostööd, kaitsealast koostööd, välispoliitikaalast koostööd. ja selle partnerlussuhte aluseks on vabakaubandusleping, kuid praeguses tekstis on jäetud uks paokile ka suuremate ühiste ambitsioonide eh, jaoks ja meil on kindlasti huvi oma tulevikes, tulevastes majandussuhetes eh, Ühendkuningriigiga minna kaugemale, näiteks eh, kui räägime tolliliidust. Need tulevased suhted peaksid rajanema võrdsetel mängutingimustel, võrdsetel mängureeglitel see võib tunduda tehnilise väljendusena, kuid tegelikult see puudutab äh, väga reaalset inimlikku, sotsiaalset äh, reaalsust, äh, millega inimesed kokku puutuvad, me peame tagama tasakaalu, regulatsiooni ning turu toimimise vahel. Briti valitsuse jaoks Briti valitsus äh, soovib äh, nüüd äh, hakata muutma neid lubadusi, mis sai Theresa May poolt antud. see, mis puudutab ühtseid mängureegleid, enam kui pool Briti kaubandussuhetest on suunatud just Euroopa Liidu poole ja seetõttu peavad meil olema siiski ühtsed mängureeglid ja tahan seda ka selgelt äh, veel kord välja öelda, et äh, tulevase vabakaubanduslepingu äh, ambitsioonikus, mida me soov-, mille osas me soovime Ühendkuningriigiga läbi rääkida, see kõik sõltub nendest tagatistest, milles me koos oleme kokku leppinud, mille oleme paberile kirja pannud, see puudutab sotsiaalvaldkonda, kesk-, keskkonda, konkurentsi või ka riigivõla küsimusi lugupeetud parlamendisaadikud, tahtsin rääkida nendest kahest põhilisest teemast, millega me praegu Briti valitsuse ja Boris Johnsoniga läbirääkimisi äh, peame. ja lõpetuseks äh, võib-olla mainiksin veel kord, miks me algusest peale äh, soovisime korrapärast, korrastatud Ühendkuningriigi lahkumist Euroopa Liidust, mitte leppeta lahkumist ja ma soovitaksin äh, kellelgi, mitte kellelgi alahinnata neid tagajärgi, mis võib olla korratul ähm, lepinguta, leppeta lahkumisel. me räägime miljonitest äh, Briti kodanikest, kes elavad Euroopa Liidu liikmesriikides, kõigi nende õigused peavad endiselt olema tagatud. me peame tagama ka nende projektide jätkusuutlikkuse, mida Euroopa Liidu vahenditest finantseeritakse. kõik see, mis kahekümne kaheksa liikmesriigi poolt on otsustatud, nende rahastus, nende ettevõtmiste rahastus peab jätkuma. ja selle tee lõpus sooviksime luua usalduse tingimused selleks, et meie tulevikus suhted oleksid sellised, nagu selles poliitilises deklaratsioonis on nad välja toodud, kui Ühendkuningriik seda kokkulepet muudab, siis äh, lugupeetud parlamendisaadikud, pean teile meenutama, et kõik need küsimused ei kao, ei haihtu justkui õhku, kui ei ole lepet lahkumiseks, siis need küsimused endiselt jäävad õhku, kodanike äh, julgeoleku küsimus, äh, siseturu kaitse Iirimaal ja eelarve küsimus ja nende kõigiga me peame hakkama juba ette tegelema. ja see puudutab muidugi meie tulev, tulevasi partnerlussuhteid. ma olen tihtipeale siin kojaski kuulnud, et et neid riske on lugematul hulgal inimlikul pla-, tasandil kui ka sotsiaalsel tasandil, samuti ka juriidilisel ning tehnilisel tasandil. Need on märkimisväärsed riskid millega me praegu silmitsi seisame. Need on välja toodud ka teie resolutsioonis äh, umbes kolm aastat pärast Briti referendumit ei piisa sellest, et me teeskleme läbirääkimisi. meie kohuseks on jätkata selle protsessiga otsustavalt, siiralt ja loodame seda teha võimalikult läbi, läbipaistvalt kõigi äh, kahekümne seitsme liikmesriigi nimel, kelle äh, eest me selle äh, protsessiga algust oleme teinud ja tahaksin tänada kõiki neid, kes ka parlamendi poolt on selles protsessis kaasa aidanud. et tegemist on vägagi keerukate asjadega, aitäh! suur tänu! Äh, tänan, härra Barnier. järgmisena saavad äh, sõna kõnelejad poliitiliste fraktsioonide nimel. kõigepealt Manfred Weber, palun. austatud äh, komisjoni president Michel Barnier pärast Brexiti referendumit ütlesid Brexiti pooldajad, et Euroopa Liit ei toimi, Euroopa Liit on omadega läbi, aga kolm aastat hiljem on Euroopa Liit tugev ja ühtsune. praegu mitte britid äh, ei lahku Euroopa Liidust, vaid töökohad ja ettevõtted äh, lahkuvad Ühendkuningriigist. üks kolmandik äh, ettevõtetest plaanib lahkumist ja suurem osa parlamendist äh, leiab, et äh, referendumi tulemus on kahetsusväärne, aga samas see näitab ka, kuivõrd rumal on Euroopa Liidu küsimärgi alla äh, seadmine. nii et te aitasite meil veenda eurooplasid, kuivõrd rumal lähenemine see kõik on ja jällegi esmaspäevane kohtumine Johnsoni ja Barnier vahel oli mahamagatud võimalus lahendada laual olevaid küsimusi. parlament, kus me saame praegu asjade seisu arutada, on Euroopa Parlament. arutada ei ole võimalik äh, Briti parlamendis ja Brexiti pooldajad ütlesid, et Westminster võtab kontrolli endale tagasi, kas see on nüüd tõesti hetkeseis, on see, kuidas teie käes on kontroll või? lugupeetud daamid ja härrad. mul käib peast läbi järgmine mõte. see, et äh, peaminister esindab rahvast ja rahva tahe saab äh, teostatud viiskümmend üks protsenti on enamus, jah, seda tuleb äh, austada, aga see ei ole kogu rahvas. rahvast esindab äh, parlament, kus äh, on kõik huvigrupid esindatud ja kui öeldakse, et tuleb suluda läbi rahva tahe parlamendi vastaselt, siis see on väga suur põhimõtteline küsimus. juhtimine ei tähenda lõhestamist, vaid see tähendab äh, ühendamist praeguses äh, ühiskonnas ja seetõttu arengud Ühendkuningriigis äh, tekitavad minus mitmeid küsimusi. praegu Euroopa Liidu seisukoht on selge, ma toetan meie resolutsiooni, ma toetan äh, härra Barnier'd, Verhofstadti, kõiki, kes äh, Brexiti äh, töörühmas on selle teemaga tegelenud, meie oleme ühtsed me aktsepteerime edasilükkamist ainult siis, kui see on hästi põhjendatud. me lähtume nendest kokkulepetest, mis on praegu läbi räägitud lepingus see kirjas, seal on head argumendid sees, me oleme avatud uutele ettepanekutele, aga ma tahan ka hoiatada, et kui hakatakse rääkima uutest lepingutest, siis selge on see, et Euroopa Liit ei tohi äh, lubada seda, et äh, meie sotsiaalstandarditega, keskkonnastandarditega harrastatakse dumpingut meie ukse lävel. Brexit on ähm, ettearvamatu, me peame valmistuma kõige hullemaks äh, stsenaariumist ja selge on see, et kui äh, Briti poliitika oma tupikust äh, välja ei tule ise, siis tuleks anda otsustamine uuesti Ühendkuningriigi rahva kätte, kes otsustab siis ise oma tuleviku üle presidente Garcia Perez. suur tänu, järgmisena ähm, Irache Garcia Perez sotsiaaldemokraatide nimel, palun äh,. suur tänu, president. Brexit äh, ilma lepinguta oleks halb uudis äh, kõigile ja see oleks katastroofiks Ühendkuningriigile. see ei ole mitte ainult meie arvamus, vaid äh, ka viimane Ühendkuningriigi valitsuse enda uuring äh, näitab seda ja see utoopia, mida Boris Johnson praegu soovib saavutada, soob endaga kaasa ähm, kõrged äh, energiakulud äh, ja muud kulud, see puudutab eelkõige just neid britte, kes on sotsiaalselt haavatavamad ja asjast on puudutatud loomulikult ka Ühendkuningriigis elavad Euroopa Liidu kodanikud ja vastupidi, britid, kes elavad Euroopa Liidu liikmesriikides. Ühendkuningriigi valitsus ei muuda küll oma suhtumist, aga on vaja siiski austust. ma ei ole naiivne. aga rahvast tuleb tõesti austada, rahvas peab otsustama, rahval on väga suured äh, mured ja miljonid kindlasti jälgivad seda debatti tähelepanelikult praegu. praegu kõige olulisemad Euroopa jõud on siin äh, saalis. me oleme saanud tugeva toetuse oma resolutsioonile, me soovime loomulikult katastroofi stsenaariumi vältimist. kui Ühendkuningriigil on vaja rohkem aega või tahab uut referendumit läbi viia, siis meie toetuse nad äh, selleks saavad. nüüd rääkides veel Boris Johnsonist, mis puudutab äh, saatust, siis ma olen nõus sellega, mida ütles äh, Churchill olukorra kohta Ühendkuningriigis omal ajal. praegused arengud näitavad äh, seda, et äh, Boris Johnson tahab hävitada ajaloolised sidemed Ühendkuningriigi ja muu Euroopa vahel. me peame tegelema Brexiti halbade tagajärgede leevendamisega ja Boris Johnson peab äh, ka tagama, et äh, säilivad nende Euroopa Liidu kodanike õigused, kes elavad Ühendkuningriigis. me oleme nende pärast väga mures, praegu on äh, sõnumid olnud väga vastuolulised, mis on Ühendkuningriigist sel teemal tulnud. täpsemalt siis sõnumid, mis puudutavad aga pärast kolmekümne esimest oktoobrit kaks tuhat üheksateist Euroopa Liidu kodanikud ei tohi selles olukorras kannatada, meil on vaja korralikku lahkumislepet. Äh, niimoodi, et oleks äh, kaitstud äh, ka Iirimaa ja ühisturu ühtsus Brexit on meie arvates ajalooline viga ja me toetame Briti rahvast, kui nad soovivad äh, selle otsuse ümber pöörata. juhin tähelepanu äh, sellele, mida on öelnud äh, Winston Churchill novembris tuhat üheksasada nelikümmend kaheksa, ei ole põhjust, miks Euroopa riigid ei peaks äh, jätkama oma ajaloolist äh, koostööd äh, ja nii edasi. suur tänu, järgmisena härra Verhofstadt, palun. Uh, thank you very much uh,, chair uh,. I, I think it's important to recall that. suur tänu, president Briti parlament äh, võib-olla ei tööta hetkel, aga meie jätkame selle aruteluga, et ähm, Euroopa Liit äh, ikkagi töötab. on äh, fantastiline, et Brexiti partei ja härra Farage teevad siin nii palju kisa Westminsteris, nad seda hetkel ei saa teha, nii et nad peavad seda siin tegema. muide tegelikult Westminsterisse neid isegi ei ole valitud enam. nii et, austatud kolleegid, euroskeptikutele meeldib äh, Euroopa Liidu nuhtlemine, nad ütlevad, et äh, me ei ole demokraatlikud ja nad korjavad selle kindlasti siin varsti üle aga Jean-Claude Juncker ja Tusk võivad äh, teha paljut, aga vähemalt meie koja uksi nad kinni panna ei saa, see ei ole võimalik nii et äh, kui nüüd euroskeptikud siin järgmistel minutitel või järgmistel tundidel tahavad kasutada naeruväärset võrdlust äh, Nõukogude Liiduga, siis me võime jätka-, näidata näpuga Westminsterile, mitte Brüsselile või Strasbourgile. ma loodan, et äh, tänase resolutsiooni ja hääletusega, lugupeetud president, me kordame üle oma ühtsuse seoses Brexitiga. parlament, nõukogu, komisjon, kakskümmend seitse liikmesriiki on ühtsed. Brexit loomulikult on halb, see on halb mõte, aga sellel on vähemalt üks positiivne efekt. see taasühendas eurooplased ja see muutis Euroopa projekti jällegi populaarsemaks. seda me oleme näinud äh, kõikides avaliku arvamuse küsitlustes Euroopa Liidus. ja valimiste ajal sõnum inimestelt oli selge. me soovime Euroopat, ärge hävitage Euroopat, ärge lahkuge Euroopa Liidust ja see oli nii kõikides äh, liikmesriikides ja nii oli see ka Ühendkuningriigis, kus ligi äh, nelikümmend siia valitud äh, saadikud on need, kes soovivad, et Ühendkuningriik jääks Euroopa Liidu ja nüüd ma jõuan põhipunkti juurde. kokkulepe. ma arvan, et kokkulepe on endiselt võimalik, me ütlesime resolutsioonis välja kolm tingimust ja ma tahan nendele uuesti tähelepanu juhtida, härra president. kõigepealt tuleb tagada meie kodanike õigused äh, nii äh, Euroopa Liidu kodanike kui ka Briti kodanike õigused, aga praegu seda ei ole saavutatud. iga päev Briti ajakirjanduses ringlevad äh, näited äh, inimestest, kes elavad juba aastakümneid äh, Ühendkuningriigis, aga kelle olukord on praegu ebaselge. meil on vaja fundamentaalset äh, muutust selles äh, Äh, kuidas äh, Ühendkuningriigi valitsus täidab vähemalt äh, seda osa lahkumisleppest. meil ei ole vaja bürokraatlikku rakendamist, vaid meil on vaja Briti valitsuselt kõikide meie Euroopa Liidu kodanike automaatset registreerimist. mina tean ja teie teate, et Boris Johnson, peaminister, tahab ennast väga võrrelda filmikangelastega, nagu me teame ja mis puudutab äh, kodanike õigusi, siis äh, selle asemel, et äh, kedagi teist süüdistada, peaks ta Mrs. Dotfire'i Caring Manist laskma ennast juhtida. ja teiseks, ma tahaksin tulla nüüd Iiri kaitsemeetme ehk backstopi probleemi juurde ja Michel Barnier, võib-olla kui neile ei meeldi see ingliskeelne sõna backstop, me võime kasutada ka sõna safety net ehk turvavõrk. ja meil on vaja sellist turvavõrku majanduslikel põhjustel. meil on aga seda vaja ka ühel teisel väga olulisel põhjusel, vägivald ei tohi uuesti puhkeda Iiri saarel. see on põhipõhjus. ja tuleb öelda, et on täiesti vastutustundetu, äh, kui Tori hardlinerid seda ei aktsepteeri ja mitmed teised äh, Briti parlamendi saadikud samuti mitte. ma olen küsinud äh, Michel Barnierilt ja Jean-Claude Junckerilt, et kas on mingisugune teine alternatiiv pandud lauale Ühendkuningriigi poolt praeguseks hetkeks, ei ole. ja kaitsemeede nii nagu Briti ajakirjandus seda käsitleb praegu, et seda äh, tuleks piirata ainult äh, põllumajanduslike toodetega, see ei ole mõeldav, sellepärast et põllumajanduslikud tooted äh, moodustavad ainult kolmkümmend protsenti kaupadest, mis seal üle piiri veetakse. Öeldakse, et turvavõrk võib äh, olla Euroopa Liidu poolt väljapressimise vahendiks, ei, turvavõrk peab olema tõesti sõna otseses mõttes turvavõrk mõlemale poolele. ja nüüd äh, lõpetuseks meie suhted tulevikus. kolleegid, meie oleme uus parlament, kuuskümmend protsenti liikmetest on uued seetõttu on oluline mõningad asjad üle korrata. see parlament ei aktsepteeri kunagi sellist lepet Ühendkuningriigiga, kus Ühendkuningriigil on kõik vabakaubanduse kasud, ei ole üldse tollitariife ja samas mitte mingisuguseid sotsiaal- või keskkonnastandardeid ei ole kohustatud nad aktsepteerima ma tean, et äh, Ühendkuningriigis äh, on inimesi, kes arvavad, et oo, läbirääkimiste lõpus küll nad annavad järgi. me ei ole rumalad ja see tähendab seda, et me ei hakka hävitama oma ettevõtteid, me kaitseme oma ettevõtteid, me kaitseme oma majandust, me kaitseme ühisturgu ja me mitte kunagi ei aktsepteeri äh, seda, mida inimesed nimetavad Singapuriks Põhjamere ääres seda ei tule. ja lõpetuseks nagu me kõik teame, Brexit algas äh, sellega, et David äh, Cameron soovis äh, ravida lõhet konservatiivide seas ja tulemuseks on see, et Briti ühiskond on sügavalt lõhestunud, aga meie eurooplastena ei luba seda, et äh, see Brexit hakkaks äh, siin äh, lõhesid ja tormilisi olusid põhjustama Euroopa Liidu sees. suur tänu, härra Verhofstadt, härra Lamberts, palun. aitäh, härra president, lugupeetud kolleegid, meie ei valinud Brexitit, aga me peame lugu Briti valijate valikutest ja püüame heauskselt pidada läbirääkimisi kokkuleppe osas, mis peaks saatma Ühendkuningriigi kahetsusväärset lahkumist Euroopa Liidust. Ühendkuningriigi otsus Euroopa Liidust lahkuda ei vabasta Ühendkuningriigi kohustustest, mis on äh, õiguslikult siduvad, äh, millega liituti äh, nelikümmend viis aastat tagasi ja samuti nendest kohustustest, mis seovad neid suure reede kokkuleppega, äh, kokkuleppe, milleni viis kolme tuhande inimelu kadumine. me meenutaksime Briti peaministrile ka seda, et väga paljud Ühendkuningriigis äh, ignoreerivad selliste kohustuste olemasolu üldse. pea, Briti peaminister ütleb eurooplastele, me soovime, et viissada kilomeetrit piiri siseturule avatakse ilma igasuguste kohustusteta Ühendkuningriigi poolt äh, leiab aset äh, keskkonna, sotsiaalvaldkonna ning finantsvaldkonna enneolematu tampi, dumping. ja sellepärast kõik kakskümmend seitse ähm, valitsusjuhti äh, ja meie ka siin peame leidma siiski mingi lahenduse sellisele ummikseisule kui leppeta lahkumise väljavaade on endiselt äh, aktuaalne ja põletav, äh, peame me siiski tegema kõik endast sõltuva, et need asjad laheneksid konstruktiivselt. ma arvan, et keegi ei rõõmusta sellise leppeta lahkumise perspektiivi üle. kakskümmend seitse liikmesriiki, sealhulgas kui räägime leppeta lahkumisest, siis äh, see võib endaga kaasa tuua ka siseturu äh, lagunemise, siis ma arvan, et äh, nende kahe halva vahel valides valiks Euroopa Liit muidugi väiksema halva. kuid me räägime siin aust ja õnnest. meie fraktsioonis on üksteist Briti saadikut, nad on äh, osa miljonitest brittidest, kes teavad, kus on nende riigi koht, see on Euroopa südames kui Euroopa, kui Ühendkuningriik, olgu siis tegemist eh, tema peaministri näol, soovib Euroopa Liidult eh, ette nähtud tähtaja eh, artikkel viiskümmend tähtaja pikendamist, siis me lepime sellega. et me peame tegema kõik endast sõltuvat igast võimalusest kinni haarata, tänan. aitäh, nüüd aga palun härra Zanni aitäh, president. mind rabab see, kuivõrd palju räägitakse justkui demokraatiast, see on hämmastav, kuidas lubatakse endale pidada loenguid demokraatiast, kuid samas peetakse seda loengut ühe kõige pikemate traditsioonidega demokraatliku riigi ja parlamendi esindajatele. siin räägitakse sellest, et justkui Ühendkuningriik eh, on vastu meelt, Ühendkuningriigil on vastumeelt demokraatlike põhimõtete eh, järgimine, siin eh, justkui ei peetaks kinni parlamendisaadikute soovidest, kuid samas Euroopa Liidus juhivad asju Äh, bürokraadid, keda ei ole üldse sellesse ametisse valitud. Eh, ja resolutsioonis öeldakse ka seda, et Brexiti näol on tegemist sündmusega, mis on kahetsusväärne ning äh, ning seda väidetakse ka demokraatlikult toimunud rahvahääletuse kohta, et see on kahetsusväärne, selle tulemus. nüüd mis samuti tekitab muret, on, on see, et Euroopa Liidu lähiajaloos on mitmeid näiteid, kus Euroopa Liidu institutsioonid on tegutsenud vastuolus kodanike soovidega, me oleme näinud seda Prantsusmaal, Madalmaal, Kreeka kodanike arvamusi ei ole mm, austatud, nad on öelnud, et nad ei soovi seda, mida Brüssel otsustab ja sellegipoolest on seda tehtud. nüüd äh, siis, mis puudutab Briti parlamendi puhkusele saatmist. see on äh, täiesti ette nähtud äh, seadusandluses, minu meelest äh, ei, ei ole selles midagi murettekitavat. küll aga see, kui institutsioonid otsustavad, neile lihtsalt ei meeldi rahva langetatud otsus, referendumi kaudu langetatud otsus ja nad arvavad, et seda peaks muutma. ma arvan, et Brexiti puhul on eelkõige oluline see, et äh, Euroopa institutsioonidel on hirm, et Ühendkuningriik läheb teist teed, kui seda soovib Euroopa Liit ja sellega näitab, et Euroopa Liit ei ole tingimata ideaalne. ja kui nüüd see riik soovib ise vabalt teist teed minna ja näidata, et on võimalik väljaspool Euroopa Liitu hoopiski paremini toime tulla, kui Briti rahvas seda soovib, siis peame meie seda ka austama. ja mõned on siin ka arvamusel, et tuleks Briti rahvast karistada selle eest, et nad sellise otsuse langetanud, et nad ei soovi Euroopa projektis kaasa töötada. aga siin äh, peaks tõepoolest endalgi küsima, et miks see nii on, miks Euroopa Liidu liikmesriik on otsustanud lahkuda Euroopa Liidust, miks on britid otsustanud, et neile aitab? minul tekib küsimus, miks Euroopa Liit endale seda küsimust ei esita? meil on institutsionaalne kriis ähm, parlament, liikmesriigid, fraktsioonid parlamendi sees on kõik lõhenenud. ja need lõhed olid ka näha komisjoni presidendi valimisel et kindlasti on need lõhed ka tulevikus selgelt näha. ja nüüd, kui keegi on otsustanud äh, valida teistsuguse tee, siis me peame seda austama. ja me peaksime neid äh, kuulda võtma, kui nad osutavad äh, neile probleemidele, mis Euroopa Liidul on. suur tänu, kolleeg Van Orden, palun. Uh, uh, austatud president, kõigepealt tahaksin tänada Jean-Claude Junckerit ja Michel Barnier'd nende mm, positiivsete ja kasulike märkustest täna hommikul Ühendkuningriik ei taha lihtsalt mingisugust lepet, vaid äh, Briti parlament soovib sellist lepet, mis tuleb kasuks parlamendile ja kodan-, vabandust, Briti parlamendile ja kodanikele. nüüd äh, piken-, pikendusi on olnud äh, korduvalt, nüüd on siis järgmine tähtaeg kolmekümne esimene oktoober, mis on mõte neil pikendustel, mõned võivad küll arvata, et selline viivitamine võib viia Briti valitsuse muutuseni ja, ja seisukohta muutusin. mina arvan, et äh, see on nonsenss. milline võiks olla meie tulevane partnerlus, kas see võiks põhineda sõprusel ja usaldusel või hakkab see äh, põhinema kibestumusel ja, äh, ja tõrjutusel? selleks, et saavutada kokkulepe, on vaja heauskset käitumist mõlemalt poolelt olen veendunud, et kõik on jätkuvalt võimalik, kui on olemas poliitiline tahe. Euroopa kodanike osas on Briti valitsus väga selgelt välja öelnud, et äh, nad on teretulnud jääma. Ühendkuningriigi need õigused on kaitstud, äh, enam kui miljonile inimesele on juba antud äh, äh, äh, siis võimalus alaliselt elama jääda Ühendkuningriiki ja ähm, ja paljud saavad seda veel taotleda, võib ainult soovida, et Euroopa Liit samamoodi käituks Briti kodanike suhtes. mis puudutab Põhja-Iirimaad ja Iirimaa Vabariiki, siis mitte kellelgi ei ole suuremat huvi rahu säilitamise vastu Põhja-Iirimaal kui, kui Ühendkuningriigi valitsusel, et, et äh, suure reede kokkulepe püsiks. muide, selles kokkuleppes ei ole mainitud äh, Äh, füüsilist piiri, vaid küsimus on kahe kogukonna rahumeelses koos eksisteerimises äh, Iirimaal. ärgem unustagem, et äh, enamus Põhja-Iirimaa elanikest on unionistid, nad on uhked selle üle, et nad on nii põhjaiirlased kui ka britid ja nad soovivad, et see nii ka jääks. tundub, et mõned meist siin on selle unustanud niisiis, nii Euroopa Liit kui Ühendkuningriik peavad mõtlema natuke loomingulisemalt, et leida alternatiive Äh, sellele niinimetatud kaitse või turvavõrgule, nagu kaitsemeedet võib ka nimetada. meie soovime näha sellist Brexiti juhtrühma, mis oleks tõeliselt demokraatlik, esindaks kõiki osapooli ja mis tõepoolest esitaks uusi ideid, mitte väsinud klišeesid ja kolleegid, ma tahan öelda teile kõigile, kes te esindate valitsusparteisid, et tuleb ometigi tegutsema hakata. meil tuleb saavutada kokkulepe ja nõukogu peab selles edusamme tegema enne, kui seitsmeteistkümnendal, kaheksateistkümnendal oktoobril kohtub. kolleegid, nähkem ka uusi võimalusi selles äh, partnerluses Ühendkuningriigi ja Euroopa Liidu vahel, mis ähm, võib olla, ähm, võib tulla kasuks meie kodanikele tulevastel aastatel. aitäh, kolleeg Širdevan. suur tänu, austatud president. kui ma olin parlamendis veel uus, siis siis ütles üks kolleeg, et kes oli projekti pooldajate soovib impeeriumi äh, hävitada ja ta pidas sellega muidugi silmas Euroopa Liitu, kuid äh, tegelikkuses on olukord nüüd selline, et Ühendkuningriik on nüüd kõige suuremas poliitilises äh, kriisis viimaste aastakümnete jooksul, mis kahjustab nii töövõtjaid kui tööandjaid, pensionäre, väikseid keskmise suurusega ettevõtteid, nemad peavad maksma selle eest. see poliitika ei ole ei brittide ega ka äh, Euroopa Liidu kodanike huvides ning Boris Johnsoni valitsus teab seda väga hästi. Nende Yellowhammeri plaan, noh, see nimi on küll hullem kui mõne James Bondi filmi pealkiri. see näitab selgelt ähm, seal on selgelt välja toodud, et tekivad varustuses probleemid, kui toimub lepeta äh, väljaastumine, et tekivad konfliktid Põhja-Iirimaal, aga sellegipärast valitsus järgib äh, oma strateegiat. see on täielik eksitee, me ei räägi siin millestki abstraktsest, kui me räägime leppega või lepeta Brexitist, me räägime sellest, et näiteks Saksa või Poola päritolu haiglaõde ei, äh, et tal ei ole enam elamisluba Ühendkuningriigis, et äh, seal haiglas töötada või, või siis äh, vastupidi, see tähendab, et Briti pensionär ei tea, mis saab tema pensionist, kui ta elab mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis. me räägime sellest, et Belfastis elav perekond soovib oma lapse saata kooli hommikuti ja peab äh, muretsema selle pärast, et äh, tänaval võib äh, olla vägivald, nagu aastakümneid tagasi. see, seda kõike sellest kõigest räägime ka, kui me räägime Brexitist ja me peame seda selgelt näitama Briti poliitikutele. ja me räägime Suurbritanniast, daamid ja härrad, siis äh, minul tuleb sellega seoses kohe meelde see äh, kaitsevõime demokraatia, mis seisis vastu natsismile, aga ma mõtlen ka näiteks kolonistlikule minekule, aga ma mõtlen ka näiteks Germinat Kinsile sellele, et Marx leidis äh, varjupaika Londonis. see kõik seostub mul Ühendkuningriigiga, aga nagu siin äh, kolleeg Verhofstadt äh, rääkis, et Boris Johnson siin kujutab ennast uskumatu halgina, aga see ei ole kindlasti see viis, kuidas kaitsta koda-, kodanikke Põhja-Iirimaal ja mujal vaid seda, seda saab saada ainult leppega Brexitiga, sellepärast meie fraktsioon ka toetab resolutsiooni suur tänu ja nüüd kolleeg Sinšits, palun. fraktsioonilise kuuluvuseta kolleeg. suur tänu, lugupeetud president. me räägime täna Brexitist ning äh, üha uuesti püütakse Briti referendumi tulemuste saavutamist takistada, see on vale. referendumit ei tohi korrata üha uuesti, uuesti, kuni tuleb see tulemus, mida soovime. see ei ole referendumi mõte, vaid äh, see viib demokraatia mõte absurdini. Edward Gray, kunagine Briti välisminister e, esimese maailmasõja ajast, on öelnud, et äh, kokkulepped peavad midagi ka tähendama, sest vastasel juhul ei saa meie kindel olla. ja nii tuleb ka rahvahääletust austada, selle tulemust austada. see näitab äh, Briti äh, rahva tahet, siin minu vasakul käel on ähm, on siis kakskümmend üheksa Brexiti partei liiget, no kõige suurem äh, riikliku partei delegatsioon võrreldes näiteks äh, CDU-ga, kus on, millest on kakskümmend kolm liiget siin äh, parlamendis. aga nüüd mõni nädal tagasi rääkis proua äh, von der Leyen välispoliitikast kirju-, kirjutas, püüdis põhimõtteliselt kirjutada ette teistele liikmesriikidele, kuidas nad oma välispoliitikat peavad ajama. minu meelest on see väga ohtlik tee, püüda teha ettekirjutusi liikmesriikidele. nüüd mõned võivad küll väita, et euroskepsis on ohtlik, võib-olla mõnel viisil, aga samamoodi ohtlik on eurofundamentalism kui arvata, et Merkeli tee on alati õige, see on samamoodi ohtlik. kui liikmesriikides ei saa ise oma poliitikat kujundada, siis on Brexit alles algus. ja õige pea võivad hakata välja astuma ka teised riigid, mille rahvas seda soovib kolleeg Hübner, aitäh, austatud äh, president, lugupeetud kolleegid, me hääletame täna äh, selle parlamendi resolutsiooni üle Brexiti kohta ajal, kus äh, Briti parlament on puhkusele saadetud, milline paradoks? ma olen veendunud, et suurem osa meist jätkuvalt peab kahetsusväärseks, et Brexit toimub, aga me soovime jätkuvalt, see toimuks vähemalt äh, korrastatud viisil. Euroopa Parlament on andnud oma panuse, tehes väga tihedat koostööd äh, Michel Barnier'ga, suur tänu sulle, Michel, see kokkulepe